Is... istung jätkub ning järgmine päevakord on, päevakorrapunkt on proua Jolie raport äh, AKV ja Euroopa Liidu partnerluslepingu äh, teine läbivaatamine. esimene kõneleja, kui ta siin saalis on, on proua Jolie, kui teda ei ole veel kohal, siis anname volinikule kõigepealt sõna proua Jolie, kas te olete valmis, siis on teil sõna. president, volinik, kolleegid Cotonou lepingu läbivaatamine annab meile võimaluse veel kord vaadata majandus- ja rahanduskriisi, toiduainete kriisi, sotsiaalset kriisi, kliimamuutusi, energia vallas meie ees seisvaid väljakutseid, üha suurenevat vaesust, äh, turumajandust, äh, mis domineerib ning äh, üldiselt seda eluviisi, mis on näidanud oma kitsaskohti ning on äh, loonud praeguse pretsedenditu olukorra ja meil on vaja selle olukorraga toime tulla. see raport, mis teie ees on, on võetud vastu ühehäälselt kõigi arengukomisjoni liikmete poolt ja minu arvates on see esimene etapp selles olulises läbivaatamise protsessis. me peame olema sidusad ja järjekindlad kaubanduspoliitika, ettevõtluspoliitika, kalanduspoliitika, samuti põllumajanduspoliitika peab olema äh, järjepidev ning tagama jätkusuutliku arengu selleks, et me suudaksime välja juurida vaesuse ning äh, tagada elamisväärse elu kõigile inimestele kahjuks täna olukord niisugune ei ole. me oleme teinud kaubandusest eesmärgi eh, iseendas ja ei ole teda rakendanud arengupoliitikasse huvidesse ja see on kahjulik nendele inimestele, need inimesed kannatavad rahvusvaheliste kasumite nimel terve rida meetmeid on sellised, mille AKV riigid on küsimärgi alla seadnud, nad näevad neid ohtu oma majandusele. Euroopa Liit on tihtipeale selliseid asju koostöös AKV riikidega äh, ignoreerinud. maapiirkonnad on rohkem kui kuuskümmend protsenti eriti äh, sellised, kus AKV riikide inimesed elavad ning äh, need vahendid, mida me eraldame AKV riikidele, on väga väikesed, selline olukord peab muutuma. kuidas me saame vaesuse välja juurida? kui me ei, ei äh, tee prioriteediks toiduga varustatuse kindlustamist. Äh, meie poliitika keskmes peaks olema AKV riikide aitamine, me peame hoolitsema selle eest, et nad suudaksid ennast toiduga ise varustada, et neil oleks toitu ning äh, nende riikide valitsuste demokraatlik legitiimsus on samuti ohtu sattunud äh, ühe uue nähtuse tõttu, nimelt see, et välisriigid on hakanud maad kokku ostma nendes riikides, äh, kuna toiduainete hinnad kahe tuhande kuuendal aastal langesid Hiina, Saudi Araabia ja Katar ja Äh, omavad tohutuid äh, maavaldusi äh, AKV riikidest ning Euroopa Liit peab selle küsimusega tegelema, sest siit võivad tuleneda konfliktid, nälja, häda, mässud. sellised ressursid nagu vesi ja maa on, kuuluvad võõrandamatult nendele inimestele, kes arengumaades erinevad ja veel üks oluline teema on maksuparadiisid. Need mõjutavad nii inimesi kui ka institutsioone nendes riikides. võimaldades siis äh, kapitali legaalset liikumist ja, äh, ja need äh, summad on kümneid kordi suuremad kui ametlikult neile riikidele antav abi. me peaksime sõlmima sellise siduva kokkuleppe, et ka rahvusvahelised ettevõtted annavad aru oma tuludest ja maksudest, mida nad erinevates riikides maksavad. samuti tahaksin veel kord rõhutada äh, äh demokraatia defitsiiti äh, partnerluslepingutes. meiega ei ole selles küsimuses üldse nõu peetud me peame AKV ja Euroopa Liidu partnerluslepingutes äh, olulisemat rolli mängima. Äh, kolleegid Äh, loodetavasti läbirääkijad näevad võimalust äh, partnerlustesse viia vajalikud muudatused sisse, tagamaks selle, et need on tõesti edukad ja peamiseks kasusaajaks nendest lepingutest on arengumaad. aitäh. ja nüüd äh, härra Moreira. lugupeetud liikmed, volinik, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon, mille äh, Äh, esimees, mul on au olla, on otsustas äh, võtta ka seisukoha praegu toimuva Cotonou lepingu läbivaatamise osas ja seda kahel põhjusel. esiteks äh, seetõttu, et rahvusvaheline kaubandus moodustab olulise osa suhetest AKV riikide ja Euroopa Liidu vahel ja teine põhjus on selles, et Cotonou leping äh, tõi sisse uue mõõte majanduspartnerluslepingud, mis põhimõtteliselt on kaubanduslepingud. Nendel põhjustel me otsustasime teha koostööd raportööga ja avaldasime oma poolt kahte murepunkti. kõigepealt äh, majanduspartnerlus lepingute konkreetsed esmad ja parlamentaarsed otsustusorganid, mis on moodustatud. Eh, teiseks eh, probleemi tekitab sünergia saavutamine parlamentaarses ühisassamblees Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel ja eh, teistes parlamentide vahelistes koostööorganites. Uh, Mr President, uh, dear colleagues härra De Gucht, president, kallid kolleegid, ma hindan kõrgelt seda huvi, mida te näitate Kotonu lepingu teise läbivaatamise vastu. Äh, suure huviga ma lugesin Arengukomisjoni raportit, mis esitab põhjaliku äh, analüüsi mm, küsimuse olemas aspektides. Äh, me oleme alati pidanud prioriteetseks rahva, Euroopa Parlamendi teavitamist, nii nagu me oleme teinud ka viimastel äh, kuudel. läbirääkimised on saanud hoogu juurde, on jõudnud viimasesse etappi ja viimane äh, suursaadikute äh, kohtumine andis sellele oma tõuke. ja me loodame, et märtsiks on teine läbivaatav lõppenud, nii nagu see on ette nähtud. ja nüüd paar tähelepanekut raporti kohta. raport oli väga kasulik ka selles mõttes, et ta rõhutab teatud Euroopa Liidu seisukohti. mainiksin mõnda ma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 AKV parlamentide tugevdamine, rahvusvaheline kriminaalkohus, äh, samuti meie läbirääkimis seisukohtade tugevdamine on samuti oluline, et pööratakse tähelepanu kliimamuutustele ja toiduainetega varustatusele, neid me jagame ja need saavad ka peegelduse meie lõpptulemuses. ma tahaksin keskenduda neljal aspektil, rõhutades kõigepealt parlamentaarse mõõtme tähtsust, äh, mida kehastab parlamentaarne ühisassamblee. nimetatud raport osutab sellele suurt tähtsust komisjon soovib äh, tugevdada parlamentaarset mõõdet Kotonou lepingutes ja seetõttu meie kavatsus on äh, see, et meie komisjoni ettepanekud nähakse laiemas kontekstis, äh, suurendamaks parlamentaarset järelevalvet ja kontrolli tulevates parlanduslepingutes ja ähm, Euroopa Arengufondi programmides. me peame saavutama suurima sünergia majanduspartnerluslepingut parlamentaarse organite ja ühise assamblee vahel ja seetõttu nende vähendamine on mõttekas ja komisjon siiski on seisukohal, et seda tuleb läbi rääkida asjaomaste pooltega ja seetõttu on valmis oma seisukohta läbi vaatama. komisjon on samuti huvitatud saama rohkem teavet äh, majanduspartnerluslepingute rollist ja poliitilisest keskkonnast äh,. Nende majanduspartnerluslepingute loomine Äh, nõuab mitte ainult suuremat sünergiat Cotonou institutsioonide vahel, vaid ka vastavate Cotonou kaubandussätete kaasajastamist, äh, kuna vana kaubandusrežiim on vananenud. me oleme kokku leppinud AKV partneritega, et me jätkame läbirääkimisi äh, selleks, et luua piirkondlikud partnerluslepingud selles kontekstis äh, arenguvolinikuna ma ütlen, et poliitiliselt ei ole soovitav ega juriidiliselt võimalik äh, inkorporeerida selliseid ühepoolseid kaubandusrežiime, nagu on GSP e ja GSP pluss Cotonou lepingusse, nii nagu raporti projektis on välja pakutud, kuna need on autonoomsed Euroopa Liidu poolsed režiimid komisjon aga soovib, et Cotonou leping pööraks suuremat tähelepanu arengu ja kaubandus aspektidele ja eriti kaubandusele. majanduspartnerluse lepingute sõlmimine ja suurenev piirkonnastamine võib aga äh, õõnestada AKV rühmituse sidususest. komisjon leiab, et piirkonnastamine on, annab rohkem võimalusi, kui on ohuks. piirkondlik integratsioon on oluline AKV riikide integratsiooniks ja me peame seda arvestama ka Cotonou lepingus, et paremini toetada AKV riikide eesmärke. see aga ei tähenda seda äh, et kõik AKV riigid seda seisukohta jagavad. ja nüüd ma tahaksin rääkida ka valdkondlikest poliitikutest, mida rõhutatakse ka raportis. me igati toetame äh, rõhuasetust kliimamuutustele ja taastuvenergiale, mis, millised aspektid olid ka eelmistes lepinguvariantidel. Äh, toiduainetega varustatus ja piirkondlik mõõde on samuti olulised. me samuti tervitame hea valitsemistava ja maksunduse aspektide rõhutamist. hea valitsemistava on oluline Cotonou lepingus, lähtudes artiklist üheksa. komisjon on valmis koostama uue poliitika maksuküsimustes ja hea valitsemistava küsimustes. me püüame tegeleda nende aspektidega ka käimasoleva Cotonou lepingu muutmise protsessis ja seetõttu ma kinnitan, et me jagame teiega ühist eesmärki selleks, et luua õiglane, efektiivne maksusüsteem ja äh, tõhus maksuhaldus, äh, selleks, et suurendada ka arengumaade osalust äh, taks-, maksundusprotsessis. komisjon on samuti konsulteerinud mitmete osapooltega enne muutmisprotsessi käivitamist ja ma nõustun igati sellega, et AKV Euroopa Liidu suhete tulevikule mõeldes pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on meil vaja komplekssemat lähenemist, võib-olla rohelise raamatu kujul. me peame hindama praeguse läbivaatamise protsessi tulemusi ning kasutama neid äh, lähtepunktina, äh, lähtudes ka saadud õppetundidest aitäh ja nüüd härra Preda kaheks minutiks aitäh, esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada proua Jolid selle eest, et ta on koostanud selle raporti. teemad, mida siin raportis käsitletakse, on väga olulised. Cotonou leping on aluseks partnerlusele AKV riikidega, samuti on see usaldusväärne vahend, pidades silmas neid uusi väljakutseid, mis AKV riikide ees seisavad Äh, olukord on tõesti väga keeruline, majanduskriis mõjutab AKV riike väga tõsiselt ja samuti mõjutab neid toiduainetega varustatuse probleemid ja kliimamuutused. Äh, kõik läbirääkimiste osapooled peavad äh, mõtlema piisavalt mis juhtub, kui me regionaliseerime suhted AKV riikide ja Euroopa Liiduga. me peame hoolitsema selle eest, et läbivaadatud tekst sisaldab kõiki komponente, mis võimaldavad tõhusat koostööd, et see suudaks aidata kaasa aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele AKV riikides. ning Rahvapartei nimel olen ma esitanud viis muudatusettepanekut, mis muudaksid raporti mõned punktid paremini loetavaks, näiteks punkt kakskümmend üheksa, siin on oluline rõhutada Äh, omanditunnet seoses põllumaaga. mis puudutab äh, äh, selle mehhanismi loomist ja sundima rahvusvahelisi ettevõtteid siis oma kasumeid levitama, mulle tundub, et selline mehhanism tuleks sisse viia rahvusvahelisel tasandil. punktis kakskümmend üheksa tuleb väga selgelt viidata toiduainetega varustatuse kindlusele. ja lõpetuseks punkt kolmkümmend üks see nägemus, mis siin väljendatud on, ei ole kooskõlas Rahvapartei omaga, aitäh ja härra Desir ka. aitäh, härra volinik, kallid kolleegid, ka mina tahaksin omalt poolt tänada proua Jolie tehtud töö eest, raporti eest, aga ka selle eest, et ta äh, arvestas meie fraktsiooni poolseid täiendusettepanekuid. me näeme neid ka sellesse raportini, raportisse sätestatuna. me peame selle arenguriikidega koostöö jätkamises nägema oma ajaloolist võimalust, kus me ei tohi jääda seisma poolele teele, sest sellise poliitika elluviimine tagab kogu Euroopa Liidu eh, välispoliitika sidususe Äh, aitab kaasa rahu, äh, demokraatia arengule ja inimõiguste kaitsele. Äh, see aitab kaasa sellele, et me ühiselt nende riikidega suudaksime tagada mm, nende riikide arengu, inimõigustest kinnipidamise ja üldise arengu Eh, eriti silmas pidades eh, kliimakriisi, taastuvenergiate kasutamise vajadust, toiduainete varustuse kindluse tagamist, maksusüsteemide läbivaatamist, eh, häid valitsemistavasid ja nii edasi see aitab meil äh, tõepoolest äh, tagada, juhul kui meil õnnestub sõlmida progressiivsed äh, majandus äh, majanduslepingud, et me jõuame ühel päeval funktsioneerivate kaubandussuheteni, millel ei ole nende riikide arengu jaoks mitte negatiivne, vaid positiivne mõju. ma loodan, et meil õnnestub kõiki neid momente nagu öö, rändepoliitikat, inimõigusi ja eelpool loetletud küsimusi kaasata sõlmitava, sõlmitavasse läbi, läbi vaadatud Cotonou lepingusse, aitäh! suur tänu, härra Michel! president Volinik, ka mina tahaksin õnnitleda proua Žõlid väga täpse ja jõulise raporti eest ja väga täpse analüüsi eest. Kotoni lepingu teine muutmine peaks tugevdama ka loomes kokkulepitud õigustikku ja solidaarsust AKV riikidega ja peaks võimaldama nendel riikidel äh, saavutama kontrolli oma arengupoliitika üle seega lepingu läbivaatamine äh, peaks äh, olema ka meie partnerriikide parlamentide prerogatiiviks. ma olen teadlik, et tegemist on väga raske ülesandega, me peaksime eriti pingutama selle nimel, et ka kaasata AKV riikide rahvusparlamente sellesse protsessi me peaksime partnerriikide ametivõimudele märku andma, et seda me neilt ootame. Äh, nagu te teate, mitte kõik valitsused ei ole eriti innukad äh, nende riikide parlamentaarsed kaasamisest ja ma olen rõõmus selle üle, see on rõhutud demokraatliku parlamentaarse kontrolli tugevdamist ja ka VEL-i parlamentaarse ühisassamblee tugevdamist. Äh, selleks, et oleks võimalik ka riiklikke strateegiadokumente arutada, piirkondlikud rahvusparlamentidega tuleb tulevikus rohkem konsulteerida äh, Äh, riiklike strateegiate koostamisel. ja rääkides parlamentaarse ühisassamblee tööst, ma leian, et peaks olema kaks istungjärgu ja selle vähendamine ühele äh, istungjärjele saadaks väga negatiivse signaali meie partnerile võib-olla tuleks piirkondlikke kogumisi teistmoodi korraldada ja ma tegin vastavad ettepanekud ka äh, ühiskomisjonis Äh, ma nõuan, et, et äh, moodustataks ka vaatavad jätkukontrolli teostavad komisjonid, et kontrollida seda, kas on täidetud kokku lepitud põhimõtteid ja volinik ütles väga selgelt sama mõtte välja äh, äh, kui kaubandusvolinik tulevikus ja ma olen kindel, et te ütlesite seda siiralt, Cotonou leping peaks tulevikus võimaldama suuremaid rahalist abi AKV riikidele, et nad saaksid vastu astuda ka kliimamuutustele. härra Teeva, kaks minutit no.. About... me kõneleme siin kogu aeg vaesuse väljajuurisemisest ja me oleme juba kolmsada viisteist miljardit eurot kulutanud nõndanimetatud vaesuse välti-, väljajuurimisele, aga samas äh, vaesus on kasvanud. miks on see nii, et AKV riikides me viime ellu selliseid poliitikaid ja programme, mida me oma riikides pole kunagi ellu viinud? Äh, olgu Äh, Brüssel ja Brabant ei muutunud rikkamaks ja ei saanud vaesusest lahti sellisel teel, nagu me üritame sellest lahti saada AKV riikidest. me lõime Euroopas rikkuse, luues jõukust. Äh, kuidas me loeme jõukust, loome jõukust AKV riikides? proua Jolie on juhtinud tähelepanu sellele, et toimub kapitali äravool ja ta ütles korduvalt, et mis me nendesse riikidesse investeerime, läheb sealt ära, et mm, miks seda kapitali seal riigis siis ei kas-, nendes riikides ei kasutata. miks me ei loo sel-, selliseid tingimusi, et see kapital sinna jääks ja seal töökohti looks ja jõukust sünnitaks? kuni me nendele küsimustele ei vasta, härra president, raiskame me lihtsalt maksumaksjate raha, ilma et me isegi ühel inimesel aitaksime vaesusest välja murda. aitäh, härra Teeva ja proua Zimmer järgmisena üheks minutiks. minu fraktsioon toetab proua Eva Jolie raportit, me nõuame muuhulgas, et arvestatakse järgmisi momente, esiteks äh, kliimamuutused ja kliimamuutuse tagajärjed AKV riikidele AKV riikide mure, sellepärast et Euroopa Liidu äh, piirkondlik lähenemine äh, lõhub äh, AKV riikide sidusust. me soovime, et AKV leping, läbivaatamislepingu tagajärjel oleks võimalik täiustada nende riikide infrastruktuuride arengut Euroopa Investeerimispanga vahendite abil ja me loodame, et meil õnnestub tagada Euroopa riikides, nendesse riikidesse äh, rändevoolu äh, peatamine. ja samas me loodame, et parlamentaarne ühisassamblee istungite arv aastatakse, aastas taandatakse ühele megrázó volt számomra amikor egy élelmezési konferencián minu jaoks oli šokeeriv, kui toiduainete konverentsil üks Aafrika delegatsiooni liige näitas loosungit Ärge toitke Aafrikat. me tõesti peame leppima sellega, et Aafrika ei vaja toiduabi, Aafrika peab suutma ennast ise toiduga varustada. huvitav on see, et Aafrika rahva arv on enam-vähem sama kui äh, rahvaarv endistes kommunisti, kommunismibloki riikides ja sama kui Prantsusmaa rahvaarv. me peame andma sealsetele talunikele võimaluse ise otsustada, mida nad tahavad toota ning neil peab olema võimalus seda kohalikel turgudel müüa, on äh, kohalike elanike huvides, et neil on tervislik ja kvaliteetne toit, mis on kohalikku päritolu, meil on kaht liiki loogikaid, liberaliseeritud globaalne vabakaubandus ning toiduainetega enda isevarustamine, teine asi, ning meie peaksime to toetama just nimelt seda viimast, aitäh! panie przewodniczący panie komisarzu szanowni państwo! drugi przegląd umowy z kotonu president, volinik, daamid ja härrad, Kotonu lepingu teine läbivaatamine toimub väga huvitaval ajal. see võimaldab meil läbi vaadata lepingu kiiresti muutuva keskkonna olukorras. väga palju asju on toimunud um,, toiduainete kriis, majanduskriis, finantskriis ja muudatused seoses kliimaläbirääkimistega, nende mõjuga arenguriikidele, kuid meile Euroopa Parlamendis Äh, pakub suurt huvi parlamentaarse ühisassamblee roll ja potentsiaalsed kantsed äh, nende istungite arvu vähendamisega. Euroopa Liidul ei peaks olema sellist kavatsust, sest see on oluline, sest e-, Euroopa Parlament ega parlamentaarne ühisassamblee AKV riikides ei ole osalenud otsustusprotsessis, mis tõi kaasa muudatused lepingus. samuti on oluti äh, Äh, piirkonnastades suhteid AKV ja Euroopa Liidu vahel. samas on oluline silmas pidada ka, milline on sellise piirkonnastamise tagajärjed. ma ei ole mitte piirkonnastamise vastu, kuid ma olen kindel, et piirkondlikud äh, äh, istungid ei tohiks asendada ühisassambleed, oleks loomulik, kui ühisassamblee otsustab äh, tema pädevusse kuuluvaid küsimusi ja mitte lepingule. kuid ma toetan samuti ka AKV riikide rahvusparlamentide rolli tugevdamist, sellest rääkis Louis Michel. tulevikus me soovime, et AKV liikmed tulevikus oleksid just parla-, parlamentidest esindajast ja mitte valitsuse esindajad. samuti on oluline, et AKV parlamendid etendaksid olulist rolli arengukoostöös Äh, vastavate tegevuste eesmärkide elluviimisel ja nende üle kontrolli teostamisel. Sellele on vaja ka strateegiadokumente. Ma muidugi nõustun sellega, et ei tohiks dubleerida erinevaid funktsioone. On vaja saavutada parem sünergia äh, äh AKV EL-i äh, parlamentaarses ühisassamblees, et mitte raisata meie jõupingutusi. Merci, monsieur le président. Proua de Kaiser. Täna on president Kotonu lepingu artikkel kolmteist ei ole aastast kaks tuhat muudetud ja see tegeleb väga tundliku küsimusega dialoogiga Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel rändeküsimustes äh, äh, non-refulmaani põhimõttega ja võistlu-, võitlusega ebaseadusliku rände vastu. ja need on just need aspektid, millega on Euroopa Liit kõige rohkem tegelenud äh, selge poliitika puutumine, kus on arvestatud ka sellesse protsessi kaasatud inimeste väärtustega ja hinnangutega, tähendaks äh, kolmanda, kolmeteistkümnenda artikli läbivaatamist. see tähendaks jahti nendele ebaseaduslikele rännetele. Äh, näiteks selline leping nagu sõlmiti Liibüaga, mida ei kaasa kohutava humanitaarse katastroofi on neid, kes tahavad neid sätteid veelgi rangemaks muuta äh, teatud riikides Äh, kus püütakse äh, tuvastada ebaseaduslikud äh, sisserändajad. selle asemel, et tegeleda nende küsimustega, me peaksime mõtlema selle peale, kuidas AKV riigid, kui nad vajavad majanduslikku abi, saaksid seda. me peaksime mõtlema ka sellele, et ka meie vajame sisserändajaid, et toime tulla praeguse kriisiga, me räägime seaduslikust rändest ja mobiilsusest, me peaksime keskenduma nendele aspektidele siis ainult see aitab meil võidelda äh, nendes äh, varjatud arengutega, mis leiavad aset mitmetes riikides. Äh, suur aitäh! lugupeetud härra volinik, kallid kolleegid, meie kui kristdemokraadid tahaksime, et Cotonou lepingu läbivaatamise käigus võetaks vastu selle uus redaktsioon. uue redaktsiooni all mõtlen ma seda, eh, kus tagat-, mis aitaks tagada suuremaid vabadusi, vähendaks bürokraatiat, mis üha vohab AKV riikides ja me, eh, see lepingu läbiväätmine tagaks majandusliku arengu, vabaduse, mis annaks võimaluse sealsete riikide üliõpilastel, noorukitel õppida eh, arenguriikides, saada nendes stipendiume, et omandada uusi tehnoloogiaid, infotehnoloogiat ja iseäranis eh, et aidata seeläbi kaasa internetikasutussagedus nendes riikides. see tähendab seda, et me eh, suudame koolitada eh, töövõtjad, kes suudavad eh, tagada nende riikide majandusliku arengu. ma arvan, et see on väga oluline, kui me räägime selle lepingu läbivaatamisest. nii, proua Nedeltševa ma õnnitlen kolleeg Eva Jolid raporti puhul. ma arvan, et selle lepingu läbivaatamine peab pakkuma võimalust selleks, et leida paremaid lahendusi lepingu parendamaks rakendamiseks, selle lepingu eesmärgi saavutamiseks ja tahaksin rõhutada eeskätt kolme asja. esiteks, poliitilise dialoogi sisu peab muutuma täpsemaks, sest me ei tohi unustada, et meie jaoks on oluline eh, rahu tagamine, konfliktide ennetamine ja nende rahumeelne lahendamine eh, aga eh, väga palju niisuguseid asjaolusid nagu narkootikumide kaubandus ja kaubandus väikerelvadega ohustab seda. ja teiseks on meil vaja tagada nende piirkondade sidus areng nii, et põllumajanduslik areng tagaks noortele inimestele töö ja meil on selles mõttes vaja pöörata tähelepanu koostööle kohalike võimuorganitega siis on tarvis tagada, et leping tervikuna oleks sidus ja et me selle lepingu kaudu parandaksime institutsionaalset koostööd AKV riikide parlamentidega. lisaks sellele on vaja tagada, et selline koostöö oleks läbipaistev ja et me suudaksime tagada vaimsete väärtuste intellektuaalse omandi säilimise ja lepinguomase eh, leviku. aitäh! aitäh ja nüüd saab eh, sõna härra Cashman. aitäh, president! Eh, ma tahaksin tänada proua Jolid nii hea raporti eest. parlament tunneb nende läbirääkimiste vastu väga suurt huvi, me pöörame erilist tähelepanu inimõiguste klauslitele muide, mis puudutab näiteks kas või diskrimineerimist äh, seksuaalsättumuse, usu, äh, puuete või äh, vanuse tõttu või AIDS, selle, lihtsalt selle tõttu, et nad põevad AIDS-i. ma olen volinikule öelnud, et mõned liikmesriigid ei soovi sellist muudatust sisse viia, aga parlamendi jaoks see on väga oluline. inimõigusi õõnestatakse liiga sageli ning selline õõnestamine on kasulik teatud erakondadele põhiõiguste kaitse on Euroopa Liidu keskmes ja seetõttu peaks olema ka meie AKV riikidega peetavate suhete keskmes. volinik, te olete ilmselt viimast korda oma praegusel ametikohal meie ees ja seetõttu ma tahaksin teid väga tänada parlamendi nimel Te olete vankumatult kaitsnud inimõigusi ja Euroopa Liidu väärtusi ning ma soovin teile teie uuel ametikohal edu, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, proua Carvalho poolteist minutit. praegune Cotonou lepingu läbivaatamine puudutab väga olulisi jätkusuutliku arengu küsimusi nagu öö, äh, öö, äh, maailmamajanduse areng, energiavarustuskindlus, kliimamuutused, haridusküsimused, need on väga olulised kõikide AKV riikide jaoks. ja see võib meile just selle lepingu läbivaatamine pakub meile võimalust nendele küsimustele tähelepanu pööramiseks, eeskätt kui me räägime taastuvenergiate kasutamist, mis võivad tagada nendele riikidele energia sõltumatuse. samuti on oluline rõhutada, et rahalisi vahendeid tuleb suunata haridussüsteemi ja koolituse, see aitab pääseda inimestel vaesusest, ei sunni neid sundrände seisusesse ja äh, aitab äh, reaalselt funktsioneerida väikestel saareriikidel, kes on väga haavatavad. selles mõttes on Cotonou lepingu läbivaatamine äh, nendele riikidele heaks võimaluseks, muuhulgas pean silmas ka Mauritius, selleks, et tagada jätkusuutlik areng. suur tänu, härra Feio, poolteist minutit. president. Euroopa Parlament on palutud nüüd äh, avaldama oma arvamust kodunõulepingu teise läbivaatamise küsimuses, kuid lubage mul äh, mainida ka neid raskusi, äh, millega on hetkel Haiti kokku puutunud, mis tähendab seda, et rahvusvaheline üldsus peab reageerima. ja minu esimesed mõtted on nendega, kes on surma saanud või need, kes on sattunud Haitis väga raskete, Haitil väga raskesse olukorda. rääkides äh, arutusel oleva teemast, nagu me teame, Cotonou leping peab looma koostööraamistiku ja mis võimaldaks ka AKV riikidel koos Euroopa Liiduga reageerida koos kliimamuutustele ning rahu saavutamisele. kahekümne viienda aasta läbivaatamisel võeti õiged sammused õiges suunas, kuid siiski on vaja veel väga palju edu saavutada. ülemaailmne majanduskriis, toiduainete kõrged hinnad ning energiahinnad, kliimamuutused on kõik need aspektid, mis igati Äh, õigustavad äh, lepingu uut läbivaatamist ja lõpetuseks ma tahan avaldada lootust Euroopa Parlament äh, säilitab oma abi AKV riikidele ja ma rõhutan ka seda, et AKV riikide rahvusparlamendid peavad olema kaasatud eelseisvatel läbivaatamisprotsessides. härra Mauro, palun. aitäh teise partnerluslepingu läbivaatamise eesmärk on edendada meie vastutust, sest kodanike ühiskonna panuseta seda pole võimalik saavutada. meie jaoks on oluline, et me töötame välja vastavad poliitikad, mis tõepoolest tagavad nende riikide eh, vajadustele teiseks, kui me räägime humanitaarabist, sellest kolmesaja ähm, miljardist dollarist, mida seni on abi osutatud, pole siiani äh, andnud vajalikku tulemust muuhulgas Aafrika kontinendil. seetõttu peame me endale selgelt aru andma sellest, et me peame vaatlema arenguriikide problemaatikat kui meie problemaatikat, meie äh, küsimust, millele meie peame äh, lahenduse leidma, aitama lahendust leidma selleks, et äh, seada tõke ja süveneva vaesuse allakäiguspiraalile me peame nägema nendes probleemides vaesus elavates piirkondades eeskätt inimesi kes on saavad seatud silmitsi nende probleemidega, mis peaks aitama meil püstitada selged eesmärgid eh, lepingute sõlmimisel mm, eh, just eeskätt silmas pidades AKV riikide kodanikke, inimesi kogu protsessis nägema, aitäh. proua Roitova suur aitäh, president, volinik, kolleegid. ma olen korduvalt kritiseerinud arenguriikide rahvusparlamente. ma olen öelnud, et need parlamendid ei ole olnud kaasatud arengu äh, abi küsimustes, neil ei ole juurdepääsu strateegilistele dokumentidele, selline olukord peab muutuma, kui me vaatame läbi Cotonou lepingu valitsuste ning parlamentide võetud kohustused äh, peavad hõlmama ka funktsioneeriva maksusüsteemi loomist. see on mõlema osapoole huvides, AKV riikidel on vaja funktsioneerivat maksusüsteemi selleks, et äh, neil oleksid olevat, äh, olemas maksutulud oma arengu finantseerimiseks ning Euroopat oleks sellest kasu võitluses maksuparadiisidega, maksude vältimise ja äh, maks- ja kapitali ebaseadusliku äravooluga. ja mina nõuan, et rahvusvahelised kokkulepped peaksid sisaldama ka inimõiguste klauslit, mitte ainult AKV riikidega, mul on väga kahju, et proua Jolie raport, mis muidu on väga hea raport, ei sisalda sellist äh, nõuet äh, inimõiguste klausele, nii et ma palun, et komisjon selle olukorra parandaks. mikrofoni raames on äh, kuus inimest sõna saanud, nõudnud. president, volinik, see raport, mida me täna arutame, käsitleb AKV riikide toiduainetega varustamist. me ei saa seda teemat aruta, arutada eh, ignoreerides eh, põllumajanduse olukorda Euroopa Liidus. Euroopa Liit peab eh, olema reguleerijaks globaalsetel turgudel. toidu import, sellise impordi kasv mõjutab äh, toiduainete hindu, seega oleks äärmiselt oluline, et põllumajanduse tootmise tase Euroopa Liidus äh, oleks samal tasandil, see oleks AKV riikide huvides. samuti usun ma, et kõik äh, vaesemate riikide toiduohutuse aspektid on samuti seotud ühtse põllumajanduspoliitika tulevikuga Euroopa Liidus. proua Düran, palun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 ma tahaksin äh, öelda paar sõna ka praegusele arenguvolinikule, kes tulevikus saab olema kaubandusvolinikuks. mul on kolm ettepanekut, nii nagu ka teised ütlesid, ma ütlen ka seda, et me peaksime säilitama parlamentaarse assamblee kaks koosolekut aastas ja mitte ainult ühe. teiseks, miks mitte kehtestada parlamentaarne kontroll äh, majanduspartnerluslepingute parlamentaarsete ühiskomisjonide üle äh,? ja kaasata ka sellesse AKV rahvusparlamendid, need peaksid tundma vastutustunnet nii kaasama ka kodanikud. härra Ferreira. president, volinik, kallid kolleegid. kodanulepingu läbivaatamine peaks olema pöördepunktiks eh, meie koostöö ja arenguabi poliitikas see peaks lähtuma tõelisest koostööst ja solidaarsusest ning peama see eesmärgiks AKV riikide autonoomse suveräänse arengu. on väga palju mehhanisme, mida kasutatakse nendes riikides, eh, kuid nendega kaasneb ka domineerimine ning sõltuvus eh, välislaenudest, mis väga sageli mõjutab negatiivselt neid riike ning Euroopa Liidu ettepanekud majandus- ja partnerluslepingute sisseviimiseks, need on jäänud suures osas vabakaubanduslepinguteks ja mõjutavad eh, Äh, oluliselt ka praegust arengufondi rakendamise poliitikat. me ei soovi, et need riik, nende riikide sõltuvus võlast veelgi suureneks ja et seal kinnitaksid ka anda rahvusvahelised firmad, seega need riigid ei peaks sõltuma ainult majanduspartnerluslepingutest, tuleb arvestada ka AKV riikide sõltumatusega. härra Obermeier, üks minut ütlen kohe, et selle dokumendi punkt kolmkümmend üks ei ole väga mõttekas, ka mina olen selle vastu, et erinevate tagasivõtulepingute kaudu tekitatakse ebanormaalne olukord rändepoliitikas ja kindlasti on olemas vajadus niisuguseid lepinguid paremini sõlmida rahvusvahelises plaanis, kuid mulle tundub, et on oluline ja palju olulisem see, kui me kergendame AKV riikide kodanike tsirkulaarviisade saamise. me peame eh, tegema, tagama olukorra, kus nende riikide kodanikud suudavad iseenda eest seista, aga mi-, aga mitte edasi soojendama olukorda, kus nad on sunnitud eh, paluma meie käest almust, aitäh. kolleeg Nikolau, palun. meile president, me arutasime täna pärastlõunal katastroofilist olukorda Haitil, arutasime seda, kuidas meie Euroopast saame ohvritele abi osutada. põhjus, miks ma praegu sõna võtsin, äh, on see, et me peaksime silmas pidama neid kokkuleppeid, mis meil on riikidega, millel on majanduslikke probleeme ja kus on ka selliste ka loodusõnnetuste oht nagu Haitil näiteks me peaksime nendesse lepingutesse suhtuma teistmoodi kui teiste partnerluslepingutega, mis meil on. me räägime sellistest riikidest, mis on silmitsi haigustega, kus humanitaarkriisid on tavalised. meie kohustus on ja ma arvan, et Euroopa Liidu nurgakiviks on see, et meie austame ja seame kõige tähtsamale kohale inimelud ja mitte niivõrd äh, finantsmängud ja kasumid. ja me peame nii kiiresti kui võimalik humanitaarkriisidega tegelema, aitäh. aitäh, kui mõelda Kariibi mere piirkonnale, tekivad silme ette kaks pilti, ühelt poolt praegune Haiti suurkatastroof ja kui selle parlamendiga olla aastaid seotud olnud, siis teine pilt on need pilte Euroopa Liidu Parlamendi saadikutest Euroopa Liidu AKV riikide ühisparlamendi istungitel. Sii-, ma arvan, et me võiksime siiski praeguse olukorra valguses Hahitil eh, endale meelde tuletada, kui eh, luksuslikud istungid mm, on need, mida, mis toimuvad ühisparlam-, ühis, ühise parlamentaarse assamblee raames, eh, kus peetakse imeilusaid kõnesid. andke andeks, kas tõesti meil on olemas moraalne õigus pidada aastas kaks korda niisuguseid istungeid? AKV ühisparlamee-, ühisparlamentaarsed istungid on väga olulised. Need aitavad meil ette valmistada Cotonou äh, lepingu teist läbivaatamist ja me peame eh, selle läbivaatamise käigus keskendama oma tähelepanu eeskätt Vahemere piirkonnale. Eh, kogu Cotonou leping tuleks kohandada sellest lähtudes. seetõttu teen ettepaneku, et Itaalia Vabariigi president Napolitano, kes on selle ettepaneku algautoriks, eh, toimuksid niisugused ühisparlament, ühise parlamentaarse assamblee istungid kõige euroopalikumas Euroopa linnadest Napolis sest eh, see annaks võimalus nendele inimestele tutvustada Itaaliat ja eh, tuua Euroopa inimestele lähemale. pozwoliłem poprosić president ma palun siin sõna pärast härra Nikolaescu sõnavõttu. ma tahaksin avaldada toetust tema poolt öeldule. meie majandussuhetes teiste riikidega, nende seas ka AKV riikidega, me peaksime alati keskenduma toiduainetega kindlustatusele ja nii, nagu ma sellest aru saan Euroopa Liidus, see tähendab seda, et meil on teatud kogemusi on kogunenud. näiteks me viisime läbi suhkruturu reformi koos AKV riikidega. kahjuks olukord Euroopa Liidus halvenes see ei olnud hea lahendus meie talunikele, seega me ei tohi kunagi unustada toiduainetega kindlustatust Euroopa Liidus, sest me vajame seda väga ja nüüd härra De Kohtile kokkuvõtteks. Uh... aitäh, president. kõigepealt äh, mis puudutab GSB-d ja GSB plussi, siis äh, meil ei ole midagi selle vastu, et see lülitada sisse Cotonou lepingusse, aga me peame aru saama, et need kaks instrumenti on ühepoolsed ning Cotonou seda ei ole nii et, et mina olen valmis äh, neid sinna sisse lülitama, aga võib-olla me siiski leiame mõne muu vahendi, kuidas seda asja natuke paremini teha. Äh, paljud äh, sõnavõtjad on rääkinud kontro-, demokraatlikust kontrollist. inimesed küsivad äh, et miks meil on kaks täiskogu aastas ja miks me sellest ei loobu. Äh, komisjon on tegelikult oma seisukohta selles küsimuses muutnud. Äh, võib-olla meil õnnestub tõepoolest saavutada kokkulepe, nii et äh, kui vähegi võimalik, võiksid regionaalsed kohtumised langeda samale ajale kui täiskogudki sellepärast et muidu meil on ju siin veel Euroopa Parlamendi oma istungid ja teiste institutsioonide istungid ja mulle näib, et eh, niimoodi oleks meil neid istungeid liiga palju nii et, et eh, me üritame siis hoolitseda selle eest, et eh, need regionaalsed kohtumised toimusid enam-vähem samal ajal kui täiskogudki Äh, terve rida inimesi mainis ka äh, majanduspartnerluslepinguid. me saavutasime selles osas kokkuleppe, aga tegelikult me peaksime rääkima hoopis majandusarenduse partnerluslepingutest see on minu meelest see viis, kuidas me peaksime äh, asjadele AKV riikidega lähenema, selleks et see arutelu oleks avatum ja kõikehõlmavam. aga kui parlament äh, äh, tulevikus uue komisjoni koosseisu heaks kiidab, mina saan ka olema selle komisjoni liige, siis oma tegevusvaldkonnas ma üritan teha kõik selleks, et need äh, lepingud tõepoolest toimima hakkavad ja, ja ma üritan ka alati olla kohal äh, ühisparlamentaarsetel assambleedel. mulle esitati ka küsimusi maksude kohta, ma arvan, et ma olen neile küsimustele juba oma sissejuhatavas sõnavõtus vastanud. ma usun, et on oluline et me äh, aruteludes AKV riikidega pööraksime sellele teemale erilist tähelepanu, aga ka siis, kui me arutame asja isekeskis, ma tean, et Hispaania eesistujana tunneb väga suurt soovi selle teemaga tegeleda. kui me selle teemaga tegelema hakkame, siis me peame hoolitsema selle eest, et meil tõesti jätkub julgust meetmeid kasutusele võtta Äh, võtta neid meetmeid kasutusele mitte ainult arenguriikides, vaid kõikjal. me peame vaatama ka, kuidas Euroopa enda ettevõtted käituvad arenguriikides. Äh, see protsess on käimas ning nii palju, kui mina Hispaania äh, eesistujamaa kavatsustest aru saan, siis neil on plaanis välja tulla mõnede algatustega. ränne oli ka üks teema, mida käsitleti artikkel kolmteist äh, puudutab seda teemat. komisjon on esitanud äh, tasakaalustatud ja sidusa ettepaneku, äh, mis tugineb koostöösammastele rände ja rändevallas, samuti ebaseaduslike sisserändajate tagasivõtmise otsas, me arvestame kõigi nende raportis tehtud märkustega, kõik need valdkonnad pälvivad tähelepanu ja me tõesti soovime leida sellise kokkuleppe äh, niimoodi, et säiliks tasakaal nende kolme samba vahel. härra Cashman viitas äh, diskrimineerimisele. härra Cashmanit enam saalis ei ole, aga ma arvan, et see, mis ta ütles, oli täiesti õige äh, seksuaalne sättumus oli üks nendest elementidest, mis oli sees komisjoni ettepanekus, aga te peaksite teadma, nagu komisjongi teab, et sama, mõnedes AKV riikides on homoseksuaalsus seadusega keelatud. hiljuti me arutasime seda teemat Burundi presidendiga Äh, sellepärast et äh, selle riigi seadustesse, äh, seadusi on disk-, seadustesse on sisse toodud diskrimineerivaid sätteid. ma ei tea, me peame selle küsimuse kuidagi lahendama, tekst on väga selge. üks võimalus on see, et me selle teksti osas kokkulepet ei saavuta ja teine võimalus on see, et me leiame sellise sõnastuse, mis on vähem konkreetne aga hõlmas ka seksuaalse sättumuse. seda peaks veel läbirääkimiste käigus arutama. ma arvan, härra president, et ma olen nüüd vastanud enamikele küsimustele ja ma olen juba niikuinii liiga pikalt rääkinud. nii et, et sellega ma lõpetaksin oma sõnavõttu. suur aitäh, härra Tekuht! ja nüüd proua Jolie, teil on lõppsõnaks võimalus. suur tänu, president, volinik, kallid kolleegid. alates sellest, kui Cotonou leping esimest korda jõustus, ei ole nendes riikides vaesus vähenenud, mis tähendab, et meie ei ole suutnud oma eesmärke täita arengu edendamisel ja pärast lepingu teist läbivaatamist eh, peaks olukord tõesti muutuma. mul on hea meel, et on saavutatud suhteliselt lai üksmeel tehtud ettepanekute osas ja ma arvan, et üks valikuvõimalusi tegevuseks, kui me räägime vaesusest väljajuurimisest, on võidelda maksuparasiidide vastu ning kasutada neid instrumente nii, nagu neid on võimalik kasutada ja, ja sihtotstarbeliselt. me suhtume mõistvalt küll rahvusvahelistesse firmadesse, kuid nad peavad tegema äh, finantsaruandeid riikide kaupa oma tulude ja makstud maksude kohta. Need on meie rahvusvahelised kavatsused, kuid enne kui me need suudame ellu viia, on jälle üks aasta möödunud ja seetõttu me peaks lepingus ette nähtud instrumente kasutama selleks, et selline reegel ka iseenda jaoks kehtestada ja seetõttu ma palun teid äh, tagasi lükata äh, muudatusettepanekut äh, kuueteistkümnenda punkti kohta ja kutsun teid üles toetama algset sõnastust Äh, kus on juttu sellest, et me peame kõigepealt korra oma majas looma ja samal teemal rääkides me peaksime ka üles kutsuma meie investeerimispankasid tegutsema aktiivsemalt maksuparadiiside vastu. me peaksime keelustama äh, investeeringuid Äh, sellistele riikidele, sellistele firmadele, mis eelistavad maksuparadiisides oma kasumit, nagu näiteks Zambia äh, investeeringud kaevandustesse, mis ei aidanud kaasa äh, Zambia kodanike eluolu parandamisele, vaid suurendas aktsia, aktsionäride kasumit see on meie võimsuses, võimuses, me saame muuta reegleid, mis me kehtestame oma pankadele. tehkem siis seda, mis meil on võimalik teha ja ärgem lükakem neid samme edasi, tegutsegem selle rindel. lisaks sellele äh, on teatud põhimõtted, äh, millest me peame rangelt kinni pidama, inimõigused, sisserändajate õigused ja ma kutsun teid üles ka säilitama minu poolt pakutud sõnastust punktis kolmkümmend üks. ja mitte muutma seda sõnastust kahepoolsete lepingute vastu. aitäh, proua Jolie, aitäh kõigile, sellega on arutelu selles punktis lõppenud ja hääletus toimub homme järgmine päevakorrapunkt on äh, suuline küsimus nõukogule ja komisjonile, mis puudutab äh, menetl-, protsessuaalseid õigusi kriminaalmenetluses ning esimene kõneleja on proua Ladford, kellel on